suur tänu, härra volinik Orban, sellega on arutelu lõppenud ja liigume edasi hääletuse juurde. lubage mul aga kõigepealt korrata ühte märkust, mida ma tegin juba vaba mikrofoni ja hääletuste selgitustega seoses tuleb võtta arvesse, et kui see voor on alanud, esimene kõne on alanud, siis rohkem enam uusi kõnelejaid üles ei märgita, nimekirja ei lisata. nii et palun andke sellest ka teistele kolleegidele teada ja me peame siin kodukorda järgima. nüüd meil on kuus, meil on kuue fraktsiooni ühine resolutsiooni ettepanek ja hääletusele kõigepealt paragrahv kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. seitsekümmend kolm hääletanud, kolmkümmend kolm poolt, kolmkümmend neli vastu muudatusettepanek on tagasi lükatud. härra Higins soovis sõna. I don't have my voting card but I wish to cast a vote in favour of that resolution. Wir nehmen das zu Protokoll, das wird aber am Abstimmungsergebnis nichts. Me panime selle protokolli kirja, aga see ei muuda midagi hääletustulemuses. ettepanek on tagasi lükatud veel üks kodukorda puudutav küsimus. ma vabandan, mul ei ole kaarti, mina tahaks vastu hääletada. kõik paneme protokolli kirja ja te võite ka hiljem kirjalikult oma arvamuse saata, aga võib-olla peaksite oma kaartidele järele minema muudat-, muudatus üks rev rohelistelt ja aldelt, kes on poolt, vastu, erapooletud. elektrooniliselt hääletame, hääletus on alanud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud seitsekümmend neli hääletajat, kolmkümmend kaks poolt, kolmkümmend seitse vastu, tagasi lükatud. hääletame nüüd kogu ühisresolutsiooni teksti, nimeline hääletus on alanud, kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, seitsekümmend neli poolt, keegi vastu ei olnud, erapooletuid ka ei olnud. seega ühehäälselt on resolutsioon vastu võetud ja kõik teised resolutsiooni ettepanekud seega langevad ära. Läheme nüüd edasi Iraani juurde. siin on resolutsiooni ühisettepanek fraktsioonide poolt punkt kaheksa eraldi hääletus, kes on poolt, vastu, e-, erapooletud, vastu võetud. nüüd kogu teksti osas, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud ja ühisresolutsioon asendab teisi resolutsiooni ettepanekuid, nüüd jõuame Sri Lanka juurde. jällegi on meil ühisettepanek kuuelt fraktsioonilt, mis asendab fraktsioonide üksikettepanekud, kõigepealt muudatus üks rohelistelt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek number kaks, see puudutab artikli kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletult, vastu võetud. punkt üksteist, muudatusettepanek number kolm rohelistelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunktide juures sooviks härra Mann teha suulise muudatusettepaneku. ma teen ettepaneku kolmanda põhjenduspunkti juures, et me kustutaks selle ära, sellepärast et äh, see olukord, mis puudutab ajakirjanikku, ei ole saanud analüüsi objektiks, mis puudutab selle mõjusid me peaksime seda veel analüüsima ja hiljem selle teema juurde tagasi pöörduma. nii et see oli ettepanek kustutada ära kolmas äh, taan, kas kellelgi on midagi selle vastu? ei ole? siis hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletu. ettepanek on vastu võetud nüüd hääletame kogu resolutsiooni, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kuuskümmend kolm häält, kuuskümmend poolt, kolm erapooletut. seega on resolutsioon vastu võetud nüüd on hääletus lõppenud. tahaksin teid veel informeerida sellest, et härra Curry on esitatud